meie hääletusvoor. Très bien. Hüva. härra Aikaut, eh, palun lõpetage arutamine oma kolleegidega, et teil saab kohe olema võimalus sõna võtta ja jätkamegi. päevakorra kohaselt tuleb arutamisele härra Aikauti raport ja ma loen ette pealkirja ja selleks ajaks saame saali vaikuse ehk aga meil ei ole volinikku ta, ta on küll saalis, aga ei istu veel oma kohal Euh, head kolleegid, jätkame või üritame jätkata meie aruteluga. ning palun neil, kes, kes veel saalis oma arutelusid peavad, kas arutelu lõpetada või siis jätkata neid mujal. ja palun saali teenindajatel täita seda ebameeldivat ülesannet, et neile meenutada seda kohustust. ja see ülesanne on loomulikult ka väga asjakohane. Euh, nüüd edasi tõsisemas plaanis, härra Eichhout, annan teile sõna, sest me hakkame rääkima teie raportitest uute raskesõidukite CO2 heite normide kohta uute raskeveokite osas ning raportöörina on teil sõna neljaks minutiks, palun. Thank you for all the suur aitäh selle huvi vastu, mida te üles näitate CO2 heitmetesse ja veoautode vastu. ja see peakski nii olema, sellepärast et see on viimane kliimaalane õigusakt, mida me oma mandaadi all nüüd vastu võtame, see tähendab seda, et pärast seda me peame olulisi parendusi tegema järgmise mandaadi ajal, aga selle mandaadi raames me saame tähistada seda, mis meil siin laual on, sest et see on esmakordne kord, kus Euroopa Liit reguleerib CO2 heitmeid raskesõidukitelt nagu CO2 ja sõiduauto õigusaktiga oli ka eh, see fail väga keeruline, vastuseisu oli palju, aga ma arvan, et me tegime head koostööd erinevate variraportööridega erinevatest fraktsioonidest, keda ma tahaksin siinkohal tänata. Eh, me ei olnud alati ühel meelel, aga ma arvan, et lõppude lõpuks me siiski jõudsime kokkuleppeni, eh, mille puhul kõik nõus sellega, et see peegeldab selle teema olulisust. kahe tuhande kahekümnenda viiendaks aastaks on meil CO2 heitenormid viisteist protsenti ja kolmekümnendaks aastaks on siduvad normid, mis on kolmkümmend protsenti. ning eriti võttes arvesse pikaajalist väljavaadet, siis me saadame välja selge signaali autotootjatele, raskesõidukitootjatele, et nemad peavad hakkama investeerima uutesse tehnoloogiatesse me suutsime sulgeda ka teatud lünk ehkki me oleme pannud paika kaheprotsendilise töötähise nullheitme e, kogusega raskesõidukitele ja mm, see tähendab seda, et et me saadame välja sõnumi, et tootjad ei saa parandada mitte ainult praeguse sisepõlemismootoriga tehnoloogiaid, vaid nad peavad töötama välja täiesti uusi tehnoloogiaid, mis oleksid eh, heitmeneutraalsed, mis eh, võiksid olla näiteks vesinikul põhinevad. see on selge signaal, mille me saadame tootjatele, et nad peavad selles suunas liikuma. nagu ma ütlesin, siis eh, väga keeruline võitlus oli sellega seonduvalt. rohelisena tahaksin ma öelda, et me oleksime tahtnud näha ambitsioonikamaid piirnorme, aga vähemalt nüüd nüüd on meil selgus pikaajalises perspektiivis olemas. tootjad teavad, kuhu nad peavad investeerima selleks, et tagada, et transpordisektor äh, tõesti teeks tööd selle nimel, et tagada süsinikustamine Äh, kui inimesed küsivad, äh, kui oluline raskesõidukite valdkond, siis ma tahan meelde tuletada seda, et kogu heitmetest Euroopa Liidus moodustavad nad äh, kuus protsenti, aga maanteetranspordi vallas kakskümmend viis protsenti lausa. see tähendab seda, et me räägime siin tõesti ääretult olulisest kategooriast, mis on suurenemas ja me teame, et aastaks kaks tuhat viiskümmend me peaksime olema muut-, muutnud oma majanduse CO2 neutraalseks ja seetõttu meil on vaja õigusnorme selleks. me oleme pannud paika ka ehm, ülevaatamise aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks ja ma saan teile lubada, et eh, siis me tõenäoliselt vaatame need eh, sihtmärgid või, või eh, piirnormid üle, mille me homme heaks kiidame ja me vaatame, kuidas rohkemat ära teha. sest me peame võtma arvesse neid investeeringuid, CO CO2 neutraalsetesse sõidukitesse ja me peame vaatama, kuidas luua siin valdkonnas uusi töökohti. raskesõidukite vallas on tõesti olnud ülim aeg Euroopal reguleerima hakata, sest et sellised riigid nagu Jaapan, Kanada ja USA on juba õigusnorme varasemalt vastu võtnud selles vallas, meie nüüd oleme ka sinna jõudnud ja tagame selle, et äh, uusi töökohti me loome Euroopa-siseselt, innovatsiooniga tegeleme Euroopa-siseselt ja samal ajal me tagame ka selle, et meie transpordisektoris väheneks heitmete hulk ja seda on meil väga vaja, kui me tahame Pariisi äh, leppe eesmärgi saavutada, ma leian, et tegemist on hea tulemusega ja ma tahaksin veel kord tänada kõiki variraportööre, komisjoni ja nõukogu, keda küll täna kohal siin ei ole Äh, tahaksin tänada äh, kõiki osapooli äh, hea koostöö eest, see võimaldas meil kokkuleppele jõuda ja ootan homset hääletamist, aitäh! aitäh, nüüd härra volinik Anijete, palun! madam president austatud president, austatud parlamendisaadikud, mul on hea meel olla täna siin pidamaks äh, lõppdebatti, viimast debatti äh, uute raskesõidukite CO2 heitenormide osas. Euroopa Parlamendi äh, ja nõukogu kokkulepe on väga oluline, see näitab, et kõikehõlmav raamistik kliimameetmete jaoks on paigas Eh, seda tänu eh, suurtele jõupingutustele ja koostöövaimule, mida kõik institutsioonid on üles näidanud. eriti ma tahaksin tänada raportööri härra Eichhauti ja variraportööre tulemuste eest, eh, mis saavutati tõesti väga lühikese aja jooksul. kokkulepe, mis on saavutatud, on ühtaegu nii ambitsioonikas kui tasakaalus. see puudutab uusi raskesõidukeid mille heitenormid peavad olema kahekümne viiendal aastal eh, kakskümmend viis protsenti madalamad ja ilma kolmkümmend protsenti madalamad. eesmärgid hõlmavad kõige suuremaid sõidukeid, eh, kes vastutavad eh, suurima osa heitenormide, heidete eest Euroopa Liidus kahe tuhande üheksandal aastal ehm, lõpevad lisaühikute mm, süsteemi rakendamised ehm, ja võetakse arvesse hetkeolukorda, mitte ei näha ette midagi ainult paberil. uus õigusakt tagab selle, et, et maanteetranspordisektor ehm, muutub keskkonnasõbralikumaks ja raskeveokite eh, heited eh, moodustavad ju umbes kakskümmend viis protsenti maanteetranspordis ja mm, eh, kasvab see heite maht kasvab, kui me mitte midagi ette ei võta. seetõttu meil tuleb märkimisväärselt heiteid vähendada, seada endale eesmärgid ja need täita ja pidada kinni ka Pariisi kliimakokkulepete raames endale võetud kohustustest. ja selleks ongi uued heitenormid ette nähtud äh, raskesõidukitele. see aitab äh, just VKE-sid, kes tegutsevad Euroopa transpordisektoris ja annavad tööd äh, peaaegu kolmele miljonile inimesele seadusandlus annab oma panuse selleks, et äh, meie tööstusharud muutuksid äh, ajakohasemaks ja et tuleksid keskkonnasõbralikud sõidukitehnoloogiad turule. Äh, süsteem on loodud selliselt, et need, kes võtavad innovatsiooni kasutusele kõige esimesena, nemad saavad ka suuremaid toetusi. ja lõpetuseks on ettepanekul positiivne mõju ka tööhõivele ja majandusele. nii et lõpetuseks palun teil toetada seda ambitsioonikat ja tasakaalus ettepanekut homme. uus õigusakt aitab meil liikuda edasi keskkonnasõbraliku liikuvuse eh, suunas. Eh, komisjon on esitanud kaks avaldust, eh, avaldades toetust kokkuleppele tuleb eh, erisäte üle võtta, mis eh, puudutab maksimaalset eh, massi. suur tänu kõikidele saadikutele toetuse eest. aitäh. nüüd proua Virkonen transpordi ja turismikomisjoni poolt, palun, üks minut. arvoisa puhemies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 ning edaspidi veel kakskümmend protsenti, see on väga ambitsioonikas eesmärk ning oluline on, et esimest korda pannakse raskeveokitele heitmete piirmäärad ette. loomulikult oli stiimuleid toota tõhusamaid, kütusetõhusamaid sõid-, sõidukeid ka enne, sellepärast et paljuski raskeveokite käitamise kulud koosnevad kütusekuludest. aga praegune regulatsioon suurendab stiimuleid innovatsiooniks sektoris. tulevikus on oluline arendada välja ka mõõtemetoodika. ning silmas pidada, tuleb pidada kogu tsüklit, sõidukite elutsüklit sest eh, meil on märkimisväärseid potentsiool, poten-, märkimisväärne potentsiaal transpordis vähendada heitmeid ja me ei räägi ainult kütuse säästlikkusest. nüüd ALDE äh,, härra Fjellner, kaks minutit. aitäh, proua president. Mm, minu jaoks eh, lõpeb selle teemaga mm, pikkade aastate kestel toimunud töö, arutelud olid rasked, aga tulemus on hea. transpordisektor paraneb, nende mõju keskkonnale väheneb. see on nüüd viimane kord, kus ma esinen siin selle parlamendi ees. suur tänu viieteistkümne suurepärase aasta eest. minu esimesed hallid juuksed sain ma siit, osad koos osadega teist olen äh, siin vanemaks saanud, aga minu jaoks on olnud suur rõõm siin äh, esindada Rootsit ja me oleme suutnud midagi ära teha, oleme aidanud äh, inimesi vaesusest välja päästa, majandust edendada, seadnud inimesed kesk, kesksele kohale oma poliitikates. Mm, me oleme saavutanud seda Rootsi inimeste jaoks, Euroopa inimeste jaoks ma olen alati olnud selline mõõdukas moderaat, aga kõigele vaatamata olen püüdnud alati kaitsta õigeid väärtusi, eh, minu valijate väärtusi. Euroopa on väärt, et tema eest võidelda. Euroopa on rahutanner ja loodetavasti minu järeltulijad eh, kunagi ei loobu sellest võitlusest, võitlusest Euroopa eest, see on võitlus, mida tasub pidada kolleeg zoffoli kaks minutit sotsiaaldemokraatide nimel mikrofoniga palun. <laughs> mikrofon ei ole sisse lülitatud härra zoffoli endiselt ei ole. kas nüüd on mind kuulda?

esmakordselt Euroopas pärast pika vastuseisu, pärast äh, üle kümne aastast pikkust äh, arutelu ühtsete normide osas paneme nüüd paika raskesõidukite CO2 heitenormid. Äh, raskesõidukid moodustavad kuus protsenti üldisest heitekogusest Euroopa Liidus. lisaks ambitsioonikatele, kuid saavutatavatele CO2 heitenormidele oleme pannud paika ka vastavusnormi programmid äh, see puudutab äh, ka äh, mootorikatseid või teiste reaalsete sõidutingimustes, mitte ainult laboritingimustes. Need andmed on väga vajalikud selleks, et hoida ära diiselgeidi laadseid tulevasi skandaale. Need testid võib läbi viia ka sõltumatud kolmandad osapooled ja komisjonis on palutud ka metoodikat hindamaks raskesõidukeid kogu olelutsükli vältel, alates nende planeerimisest kuni prügiladesse jõudmiseni eesmärgiks on elektri raskesõidukite kasutuselevõtu edendamine, ja kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks peaks olema miinimum äh, ähm, kohustus kaks protsenti äh, sõidukipargist äh, ja elektrisõidukite puhul tahetakse liiguda edasi ülemineku suunal raskesõidukite vallas. praegu kasutatakse ähm, traditsioonilisi kütteallikaid, aga oluline on toetada ka selle sektori töötajaid selleks, et see üleminek muutuks jätkusuutlikuks eh, nii sotsiaalses kui keskkonna eh, valdkonnas eh, Euroopa on pidevas liikumises, Euroopa peab liikuma uue mudeli suunas, nii et käsikäes toimiksid nii see sektor kui ka keskkond, aitäh härra Demesmaker, poolteist minutit ECR nimel. homme pärastlõunal toimub eh, meil eh, siin viimane hääletus, taaskord tekib meil võimalus hääletada konkreetseid meetmeid eh, võitluses kliimamuutuste vastu. see puudutab raskesõidukite CO kahe heitkoguseid mis annavad veerandi heitmetest maanteetranspordis ja need heitkogused eh, pidevalt kasvavad, sealhulgas ka minu koduriigis eh, Flandrias. kui me soovime tõesti kliimalepingut täita, siis eh, tuleb muuta raskesõidukite park keskkonnasõbralikumaks, puhtamaks. see on ääretult olulise tähtsusega, nii et tuleb CO kahe heitkoguste alandamise standardid sätestada ja liikuda ka äh, nullheitmetega sõidukite suunas. me oleksime soovinud näha, et see ettepanek oleks ambitsioonikam, aga, aga see on vähemalt samm õiges suunas. nii palju inimesi surevad enneaegselt saastunud õhu tõttu. Need standardid tagavad kütuse kokkuhoiu, mis on hea ärilises mõttes, hea tarbijatele ja lõpetuseks on vaja tagada ka toodete standardimine, selleks on vaja investeeringuid, innovatsiooni. kolmandad riigid, Hiina ja teised on astunud siin samme ja Euroopa ei tohi maha jääda. E. härra Torvalds, ALDE nimel kaks minutit. proua president tahaksin äh, alustada kõigepealt sellest, et äh, tänada oma kolleege, kaastöötajaid, kes on äh, aastate vältel läbirääkimiste käigus minuga koostööd teinud. olen teinud head koostööd Bas Aikhul, Aikhutiga, Christopher Velneriga äh,, Christopher Kaebaset on siin aastate jooksul natukene halliks läinud, ma ei tea, vaatan nüüd siin voliniku suunas ja vaatan, kui ma ise peeglisse vaatan, siis äh, tegelikult polegi oluline, et me oleme halliks läinud, oluline on meie töö ja tulemused. meie ees seisab väljakutse, killustumine. on selliseid tootjaid, kes täidavad raskusteta eesmärke ja on teisi tootjaid, kelle jaol on väga raske neid eesmärke täita ja see teeb olukorra väga keeruliseks. ja on veel üks raskuspunkt, nullheidetega mm, sõidukid, nullheidetega autod, mm, elektriautod. E, nii et me peame seadma endale kõrgeid eesmärke, kui me e, soovime e, edasi liikuda, kõik sõltub sellest, kui palju me investeerime tulevikus puhtasse energiasse, seda meil on vaja tulevikus. meil on vaja alternatiivseid kütuseid, me peame hea seisma selle eest, et heitkogused oleksid madalamad kui praeguse elektri puhul ja kõige suuremaks väljakutseks, kui vaadata tulevikku, tuleneb sellest, millest rääkis Bass oma sõnavõtu alguses. see tuleneb sellest, et me peame selle õigusakti täitmist kontrollima järgmiste aastate jooksul. see jääb järgmisele parlamendile ja järgmine parlament juba teab, millega tuleb hakata tegelema. oluline on see, et see, mis on kirja pandud, see ka ellu rakendatakse, et eesmärgid täidetakse ja ka komisjon peab hea se-, seisma selle eest, et öeldakse õigeid asju, tehakse õigeid asju ja baas ja mina ja teised ehm, loomulikult anname enda poolt parima, et kõike seda ellu rakendada. Questions Eh, härra Torvalds, teil on sinise kaardi küsimus, olete nõus vastama? härra Rüvik, palun. tahaksin tänada kolleeg Torvaldsit, sest eh, CO2 heitmed on loomulikult suur probleem. ning siin tuleb mõelda raskeveokite kogu elutsüklile, kogu tootmisele ja kasutamisele. kas te usute, et eh, et eh, sõidukite kasutamine linnades ja nende nutikas parkimine võiks aidata vähendada CO2 heitmeid. Eh, suur tänu selle väga huvitava küsimuse eest. ma usun, et kõige olulisem asi, mis meil eh, linnades on vaja, ei ole mitte niivõrd nutikad autod, vaid nutikad juhid ma ei tea, kas härra Rüübikil õnnestub leida selliseid nutikaid juhte, mina igal juhul soovitaksin seda teha. meil on erinevad tehnilised vahendid, aga neid tuleb kasutada, et hoida kõike kontrolli all ja tehnoloogiat ei, ei tohi karta, ei tohi karta neid võimalusi, mida tehnoloogia pakub ja kui me ei karda, siis õnnestub meil see olukord veel ära päästa. suur aitäh ja nüüd saab kuue NGL fraktsiooni nimel sõna kolleeg Ekk, teil on poolteist minutit, palun. suur aitäh, kallid kolleegid parlament, komisjon ja nõukogu, ma olen neid sageli kritiseerinud sellepärast, et langetatud on otsuseid, mis pooldavad pigem tööstust ja teevad kahju elanikele ja loomadele kuid Buzz Eichhout ja variraportöörid on saavutanud midagi head. homme hääletame me esimese määruse üle, mille eesmärgiks on vähendada raskesõidukite CO2 heiteid ja seda vaatamata tugevale vastuseisule, mis on tulnud erinevate valitsuste, eelkõige Saksa valitsuse poolt ja teatud äh, ettevõtete poolt see äh, äh, raport läheb kaugemale kui komisjoni esialgne ettepanek ja see on oluline samm edasi keskkonnakaitse valdkonnas, aga sellest ainult üks ei piisa. meie ees on veel väga palju tööd väga paljudes valdkondades. täna pean ma siin kojas oma viimast kõnet ning järgmise mandaadi ajal mina enam siia ei tule ja seetõttu ma palun, et oma tulevastes otsustes artikkel kolmeteistkümnes Lissaboni leppes on seda ka kirja pandud, ma palun, et te võtaksite arvesse miljardite öö, äh, loomade huvisid, keda meie öö, äh, huvides tapetakse, aretatakse, peetakse ja tapetakse. ja mm, on ülim aeg poliitiliseks paradigma muutumi-, muutmiseks ja Euroopa Liidu peamiseks eesmärgiks ei peaks olema mitte ainult majanduskasv, vaid kõikide elusolendite ja meie planeedi heaolu ja seda ootavad Euroopa kodanikud teilt suur,. suur-suur aitäh, kõike head teile ning äh, palju edu teile tulevastes poliitilistes otsustes, aitäh! suur tänu! Äh, suur aitäh, kallis kolleeg Ekk, äh, teile tahetakse esitada sinise kaardi küsimus, olete te valmis sellele vastama, palun, kolleeg Liise? jah, suur aitäh, austatud kolleeg Eke, jah, loomulikult ma tahaksin teile soovida kõike head edaspidiseks, aga mul on siiski ka üks küsimus kust te, tuleb see informatsioon, et see, mis äh, praegu laual on, läheb kaugemale mm, komisjoni äh, ettepanekust, minu arvates on see üsna äh, võrreldav sellega, mis komisjon välja pakkus ning Saksa valitsus on ka teatud näitajatega välja tulnud ning tegelikult see, mis meil on, on väga mõistlik ja see ei lähe kaugemale tegelikult komisjoni esialgsest ettepanekust. Äh, mida ma tegelikult sellega öelda tahtsin, on see, et mõningates punktides oleme me läbirääkimiste käigus saavutanud eesmärke, äh, mis äh, komisjoni ettepanekust lähevad kaugemale ja see Äh, on midagi, mille eest me võlgneme tänu äh, raportöörile äh, härra Eichhautile, kes võitles väsimatult selle eest, et ambitsioonikas raport oleks tema töö viljaks ja seetõttu ma tahaksin teda kogu südamest tänada, aitäh! suur tänu ja nüüd saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna kolleeg Deli ja teil on kaks minutit, palun, Karima! head kolleegid! käesoleval nädalal käis meil siin Greta Thunberg, keskkonna eest seisja, kes rõhutas vajadust kohe tegutseda. ja ütles, et meie, poliitilised otsustajad, peaksime praegu rakendama meetmeid, et tulevased põlvkonnad saavad elada meie planeedil tervet elu. kui me tahame tagada inimeste tervise, vähendama saastet, siis peame tegutsema vastutustundlikult ning panema transpordisektori oma panust andma nagu teisedki sektorid. Euroopa teedel on viis protsenti raskeveokeid, ent ometi toodavad nad kakskümmend viis protsenti ehk veerand tee, maanteetranspordi CO2 heitmetest. kui me soovime täita COP kakskümmend üks eesmärgid ja päästa meie kliima ja planeedi, on viimane aeg lõpetada niisugune tasakaalutu olukord. meie, meile esitatud tekst, mis hääletusele läheb, on esimene samm CO2 heitmete vähendusel kolmkümmend protsenti kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks, kakskümmend viis protsenti kahe tuhande viiendaks aast-, kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks. ning see tekst läheb kaugemale komisjoni ettepanekust ja muudab olukorra paremaks, muudab õhu kvaliteedi paremaks, see on võit. ning mida see võit meile näitab? ta näitab, et kui me, parlamendiliikmed, kuulame inimeste soove noorte soove, kes iga nädal avaldavad meelt, et kliimat päästa, kui me ilusatelt sõnadelt läheme üle tegudele, siis saame asjad lükata liikuma õiges suunas. me võime olla uhked, ent ettevaatust, käia on veel pikk tee. kui me soovime tagada meie lastele võimaluse vabalt hingata, vabalt elada, nautida meie ilusat planeeti, siis tuleb homme seda teksti hääletada, sellepärast et see hääletus on hääletus kliimatoetuseks. aitäh! suur aitäh ja nüüd saab ENF fraktsiooni nimel sõna kolleeg Lanchini, teil on kaks minutit, palun, suur aitäh, lugupeetud president ähm,. transpordisektor on väga oluline nii Euroopa Liidu äh, ühiskonna jaoks, liikmesriikide jaoks äh, äh, kui ka majanduse jaoks ja see äh, koda siin äh, kipub sageli uus, uus, unustama selle aspekti ja ei kuula Euroopa tootjate ja selle sektori häält. Äh, ja äh, siin tekstis räägitakse üleminekust nullheitmetega mm, süsteemile, aga siin on räägitud elektrisõidukite tarvituselevõtust Mm, ja tegelikult algusest peale oleks pidanud ette nägema tehnoloogiate, erinevate tehnoloogiate kasutamise ning oleks pidanud ette eh, nägema pigemad eh, tähtajad selleks, et eh, aidata ja mõelda ka ettevõtjatele. ja mis nüüd puudutab äh, pikamaa äh, äh, maanteetransporti, siis see dokument kahjustab seda valdkonda, see kahjustab erinevaid liikmesriike ja konkurentsi Euroopa Liidus ja Euroopa hakkab tulevikus sõltuma sellistest riikidest nagu Hiina, kust tulevad meile materjalid uute tehnoloogiate ja mootorite tootmiseks. lisaks sellele, nagu pressis on ka äh, räägitud, äh, siis äh, tegelikult ei ole ka see elektrimootorite kasutamine, kasutuselevõtt piisav lahendus. tuleb vaadata, et, et kaotsi ei läheks ka töökohad. Mm, näiteks Saksamaal on Eh, eh, väga suur autotööstus, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks võib minna lausa seitsekümmend kolm eh, tuhat töökohta selles sektoris kaduma nende muudatuste tõttu oluline on panna paika mõistlikud normid, et nad tagaksid meile need eesmärgid, mida me tegelikult tahame saavutada. suur aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Sosnitš, teil on üks minut. Nie ma pojazdów zeroemisyjnych. Przestańcie powtarzać to kłamstwo nullheitmega sõidukeid ei ole, lõpetage selle vale levitamine oma dokumentides, sellist asja ei ole olemas ja lähitulevikus ei hakka ka olema, see on turundustrikk, elektriautotootjate vale, need niinimetatud nullheitega sõidukid, eh, nad saastavad mitte sel ajal, kui nad liiguvad või sõidavad, aga nad saastavad ehm, elektrijaamade kaudu. lõpetage selle vale levitamine. Mm, te olete soovinud seda debatti, see teil nüüd on, te võite siin karjuda, et te tahate ühte ja teist asja piirata, aga kui pole tehnoloogiat, mis aitab seda piirata, siis, siis on olukord selline, et saastus äh, lihtsalt to toimub mingi teise koha peal ja see võib äh, kokkuvõttes heitkoguseid suurendada kui vähendada. see raport on täiesti vastutustundetu. suur tänu ja järgmiseks saab sõna kolleeg Liise, teil on poolteist minutit. suur aitäh, austatud kolleegid väga hea on see, et me homme neid äh, norme, heitenorme äh, hakkame heaks kiitma raskesõidukitele ja me kõik peame äh, kliimakaitsesse panustama, see, mis äh, siin laual on, on täiesti võimalik. väga hea on see, et sotsiaaldemokraadid ja äh, rohelised on äh, Mm, äh, kaasasse panutanud, ma tahaksin härra Eichhauti pragmaatilisuse eest tänada ähm, ja ta on olnud nõus ka sellega, mida äh, Rahvapartei on soovinud ja komisjon ka ja Christopher Fjellnerit tahaksin ma ka tänada tema pühendumise eest mitte ainult sellele teemale, vaid ka teistele teemadele, aga ma tahaksin äh, siinkohal kasutada ka võimalust ning tänada ka volinik Miguel Arias Canietet, kes on pidanud palju kriitikat taluma, aga ma arvan, et eh, isegi need, kes teda toona eh, kritiseerisid kuulamise ajal, peavad nüüd tunnustama, et me oleme tegelikult kliimakaitse vallas Euroopas palju ära teinud ja eh, tegemist on viimase õigusaktiga, mille me siin parlamendis vastu võtame ja seetõttu suur-suur tänu volinik Kanietega teile. me peame nüüd jätkama selle tööga ja ma usun, et järgmise mandaadi ajal on väga oluliseks teemaks ka äh, raudteevaldkond. jah, vähem saastavad raskesõidukid on väga tore, aga me peame rohkem inimesi ja kaubu äh, raudteedele viima ja mm, ja me peame selle teemaga äh, siis tööd tegema järgmise mandaadi ajal suur,. Äh, suur-suur tänu tähelepanu eest. aitäh ja äh, härra Liise, teile äh, tahetakse esitada sinise kaardi küsimus äh,. härra Sosnetšil on küsimus teile, olete te valmis vastama? hea meelega, palun, härra Sosnetš. ja te ütlesite, et me oleme juba saavutanud kliima äh, kontekstis väga palju, aga öelge mulle, mida me oleme siis ära teinud, sellepärast et mina näen ainult seda, et äh, toodetakse uusi dokumente muudkui, mida me täpselt selle kliima heaks siis teinud oleme, aitäh. jaa Äh, kui te küsite äh, äh, seda, siis ma võin öelda jah, et Euroopa oma kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliimaeesmärgid täidab ja me võtsime vastu dokumendi, meil on nüüd seadusandlikus plaanis eesmärgid paika pandud, millega me lähme miinimumnormidest kaugemale ja see on väga vajalik selleks, et Euroopa oleks muule maailma eeskujuks ja meil on ka reeglid selleks, et eh, energiamahukat tööstust Euroopast minema ei eh, peletataks ja ma arvan, et see kõik näitab, et me oleme väga hea kuldse kesktee leidnud, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Dalli, teil on poolteist minutit, palun, Mirjam. suur aitäh Äh, suur tänu äh, ja kõigepealt ma tahaksin äh, õnnitleda meie raportööri Bas Eichhauti tehtud töö eest. ma tean, et seda kokkulepet ei ole lihtne olnud saavutada ja väga positiivne on see, et meil on äh, nüüd uus poliitika, millega vähendada CO2 heitmeid, sest et liiga pikka aega ei olnud meil mingeid standardeid raskesõidukitele ja see on äh, äh kurb olnud, sellepärast et me teame, et need sõidukid mõjutavad äh, kliima soojenemist ja nende mõju kliimale suureneb veelgi, kui me midagi ei ette ei võta ja seetõttu on äh, kätte jäänud ülima aeg siduvate CO2 heitenormide kehtestamiseks raskesõidukitele. Äh, me liikusime edasi komisjoni esialgsetelt äh, eesmärkidelt ja siduvate normideni jõudmine oli väga keeruline ja mm, me oleme saavutanud palju, ma tean, seda teemat väga hästi, ma tahaksin tänada sotsiaaldemokraatliku variraportööri Damjano Zofolit äh, tõsise töö eest ja tema rolli eest selles, äh, et äh, heale kompromissile ka jõuti. parlamendi positsioon oli suunatud õigele ambitsioonile, me peame oma kliimakohustusi täitma ja ma usun, et puhtamate sõidukite mm, eesmärgi suunas ka raskeveotid tehnoloogiate valdkonnas aitab meid eh, edasi liikuda innovatsioon ja meie eesmärgiks on siis nullheitmetega sõidukid ja see on see, mis aitab meil edasi liikuda. ma ootan pikisilmi eh, seda, mida me lähiaastatel selles vallas veel tegema hakkame, aitäh! suur aitäh! ja nüüd saab sõna eh, kolleeg Revo Dallon-Bonfoy, palun. aitäh, härra president, lõpuks on Euroopa Liit kehtestamas kohustuse vähendada raskeveokite CO2 heitmeid. transpordikomisjonis sotsiaaldemokraate esindades olen äh, soovinud küll ambitsioonikamat tulemust, ent Saksamaa ja huviesindus on neid eesmärke vähendanud kahjuks on CO2 heitmed transpordisektoris maanteetranspordis järjest suurenenud viimastel aastatel. see ülevaatamine kaks tuhat kakskümmend kaks, mida ma soovisin õigusaktide muutmiseks, annab meile võimaluse neid eesmärke tõsta vaatamata liikmesriikide ambitsiooni puudu, puudumisele, on meil väga hea, on mul väga hea meel, et see esimene samm on astutud ning esimene kohustuslik meede on laual et vähendada õhusaastet ning äh, tagada meie kliimaeesmärkide saavutamine tulenevalt Pariisi protsessist, mis on suunatud vähemalt äh, planeedi soojenemise peatamisele ja meie kohustuste täitmisele tulevaste põlvkondade ees. Euroopa on võtmas meetmeid äh, saaste vastu ning mul on hea meel, et minu viimane kõne täiskogul rõhutab seda edusammu aitäh. suur tänu ja nüüd on meil vaba mikrofoni voor, kaks saadikut on sõna soovinud, annan neile ka sõna, kõigepealt kolleeg Faria, teil on üks minut, palun. president queria agradecer ao Basek Out e a todos os colegas que estiveram. E- suur tänu, tahaksin tänada Basek Out'i ja kõiki teisi kolleege, kes on olnud kaasatud sellesse töösse määrust, mille eesmärgiks on olnud vähendada CO2 heiteid raskesõidukitele. tahaksin tänada kõiki, kes selle mandaadi ajal on teinud erinevate teemade kallal tööd selleks, et koordineerida erinevate sektori panuseid selleks, et saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärke tahaksin tänada ka proua Talit, kes on lahkumas siit saalist. ja mm, me oleme paika pannud eesmärgid, mis lähevad kaugemale sellest, mis esialgu kokku lepiti, meie frakts-, fraktsioon ähm, leiab, et äh, me ei saa eitada seda, et kliimamuutus eksisteerib, me peame ökosüsteeme kaitsma, me peame vähendama inimtegevusest teki-, tekkivat mm, saastet, kallid kolleegid, teadlased on häirekella äh, löönud ja see on jõudnud ka noorteni nüüd aga me, mida meie teeme, meie äh, kaitseme äh, nende huvisid, kes tahavad ära hoida äh, heitmete vähendamist. Parola... suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Kelly, palun, Sean on, Sean, sõna on sinul. Having been involved in the whole climate change agenda all the olen väga pühendunud olnud kliimamuutuste teemale kogu parlamendi ametiaja jooksul ja tahaksin väga osaleda ka täna. avaldan tunnustust volinik Anietale ehm, sammude eest alates Pariisi kokkuleppest tänase päevani ja ka avaldan tunnustust tänasele raportöörile ehm, nii tänase töö eest kui eh, kogu ametiaja saavutuste eest. tegemist on ühe valdkonnaga tõesti, millega tuleb tegeleda. Ehm, siin tuleb heiteid vähendada majanduse olukord äh, on paranenud. Mm, kui ma sõidan näiteks äh, lennujaama Dublinis äh, kodus, siis ma näen üha rohkem raskeveokeid maanteedel aga eh, me, me ei taha ju transpordi hulka vähendada maanteedel, aga me tahame heiteid vähendada, muuta nad keskkonnasõbralikumaks. ehk me võiksime olla tõesti ambitsioonikamad. see on esimene hea samm ja samm-sammult tulebki asjale läheneda, sellest on abi meie ettevõtlusele kui ka keskkonnale Ehm, suur tänu hästi tehtud töö eest! E- suur tänu, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd äh, saab komisjoni nimel sõna volinik Arias Kanjete, palun, sõna on teil. aitäh, äh, president, aitäh, austatud saadikud, äh, arutelu eest. kõigepealt tahaksin vastata mm, otsesele küsimusele, mille, mis mulle esitati. küsiti, mida on see parlament teinud kliimamuutuste nimel ja minu vastus on, päris palju on teinud. mida on Euroopa Liit teinud kliimamuutuste vastu võitlemisel? palju on teinud. enne kahekümne neljandat aastat äh, selleks ajaks me oleme endale võtnud ambitsioonikad eesmärgid, et heitkoguseid vähendada ehm, üle ehm, kahekümne kahe protsendi võrreldes üheksakümne üheksa aastaga, nii et me oleme heitmeid äh, tekitanud, aga neid tuleb vähendada ja see parlament viie aasta jooksul on loonud märkimisväärse seadusandliku raamistiku. ma olen kolmkümmend kaheksa aastat olnud poliitikas, piirkondlikus, riigiparlamendis, Euroopa Parlamendis ja ma ei mäleta kuskilt nii intensiivset õigusloomelist tööd, kui on toimunud selles valdkonnas selle parlamendi ajal. kõikide parlamendi presidentide ajal koostöö raportööridega, mida ma olen näinud, on olnud muljetavaldav. muidugi te olete teinud ka mu elu raskeks, näiteks taastuvate energiaallikate direktiivi puhul ja see on tõsi. mida me oleme teinud, me oleme loonud märkimisväärsel arvul õigusakte juurde, mis aitavad heitmeid vähendada aastaks äh, kaks tuhat kolmkümmend nelikümmend protsenti, äh, kahe tuhande viiekümnendal aastal kuuskümmend protsenti, nii et äh, see oluline pakett on olemas, suur pakett on olemas. ja on olnud ka poliitiline toetus nendele pakettidele, energiapaketi puhul kaheksakümmend protsenti häältest Äh, anti poolt. kliimaküsimustes ähm, seitsekümmend kuus protsenti homset hääletust äh, siia sisse ei ole arvestatud. nii et poliitiline toetus on olnud märkimisväärne kõikidele nendele õig-, õigusaktidele, millega me oleme viimastel aastatel välja tulnud ja see ei ole tavapärane siin kojas. me oleme pidanud dialoogi, me oleme loobunud oma seisukohtadest, me oleme leidnud kompromisse selleks, et seda tulemust saavutada ma olen osalenud äh, üle kolmesaja viiekümne tunni äh, oma elust olen nendele rasketele dialoogidele kulutanud ja tahaksin tänada teid kõiki selle eest, see töö on olnud suurepärane ja ilma selleta, ilma selle parlamendisaadikute kaasamiseta ei oleks äh, tulemused võimalused. parlament on tugevaks jõuks komisjoni ambitsiooni taga. mul on väga hea meel selle üle. niimoodi peabki toimuma institutsioonidevaheline koostöö ja see on väga äh, väärtuslik äh, tulevastel aastatel, kui neid õigusakte hakatakse ellu rakendama. nii et mm, see parlament on äh, suurendanud ambitsiooni, aga ei ole oma tööd veel lõpetanud. eelmisel nädalal arvamusküsitlus näitas et, et seitsekümmend seitse protsenti parlamendivalimistel hääletajatest Eh, otsustavad selle põhjal, millised on seisukohad kliimamuutuste küsimuses, ehk tegemist on väga olulise küsimusega. Eh, Euroopa Parlamendi valimistel eh, on kliimaküsimused kesksel kohal ja siin tuleb teha kahte asja. kõigepealt selgitada eurooplastele, mida me oleme viimase viie aasta jooksul ära teinud ja tuleb rääkida ka sellest, mida kavatsete teha järgmise viie aasta jooksul. sellega te toote rohkem inimesi hääletama, saate suurema toetuse järgmises parlamendis. ja järgmise viie aasta jooksul tuleb meil see pakett lõpule viia, uusi edusamme astuda, teha koostööd selleks, et muuta Euroopa Liit kliimaneutraalseks majanduseks. aitäh! suur tänu, lugupeetud volinik teile ja nüüd annan sõna meie raportöörile Bas Eichhoutile, palun. aitäh. kõigepealt, kuna me oleme siin juba kõik tänamas, tahaksin tänada volinikku, volinik Arias Kanietet kogu tehtud töö eest. loomulikult oli hetki, kus me ei olnud ühel meelel ka mina veetsin nii mõnegi tunni nendest tundidest, millele te viitasite koos teiega, aga pidasime alati vastastikku üksteist austavat dialoogi, isegi kui me ei olnud ühel meelel ja teil on õigus, et kliima, liikuvus, energia vallas me oleme palju saavutanud, aga töö ei ole veel lõpule jõudnud tuleb tegutseda kiiresti, et muutuda kliimaneutraalseks majanduseks ja see on väga tugevalt välja tulnud kõnedest ja see on ka üks eh, põhjustest, eh, miks eh, maikuised valimised on nii-öelda kliimamuutuste valimised. ja Peeter Liise, ka sind ma tahaksin tänada. ma võin vastata sulle, et, et mis osa meie parlamendina parandasime, muutsime ambitsioonikamaks, kõigepealt kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärk on seaduslikult siduv, mis algses ettepanekus niimoodi ei olnud, see on selge signaal, millises suunas tuleb liikuda, teiseks me saime üle ettepanekus teatud lünkadest, esimene puudutab äh, äh, lisaühikuid, äh, nüüd on võrdlusaluseks nullheitmega sõidukid ja tagasime ka selle, et see, milles osas on paberil kokku lepitud, et see ka ellu rakendataks päriselus, et Dieselgate enam ei korduks. Need kolm elementi on üliolulised, lisaks sellele tehnilised parandused, läbivaatamisklausel ja nii edasi ja nii edasi, aga need kolm kindlasti saadavad signaali investoritele, tootjatele, et tulevik on null või madalamate heitmetega sõidukid ja sellest mööda vaadata ei saa ja see on oluline edasiminek võrreldes algse ettepanekuga, ma tahtsin väga selle vastuse sulle anda ja vaatame nüüd eh, pärast valimisi, kes siia pääsevad ja mis me saame edasi teha ja ma tõesti loodan, et Euroopa Liit eh, suurendab ka Washingtonis, New Yorgis oma panuseid suur tänu. ja sellega on arutelu lõppenud, hääletame homme päevakorras on järgmiseks äh, kolleeg Grzybi äh, raport äh, teemal keskkonnahoidlik ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine. kõigepealt saabki neljaks minutiks sõna meie raportöör härra Grzyb. Panie przewodniczący, pani komisarz, koleżanki i koledzy, podsumowujemy dzisiaj ponad. austatud volinik, austatud kolleegid, austatud president. terve aasta <clears throat> on selle direktiivi ettepanekuga töötatud keskkonnahoidlike energiatõhusate maanteesõidukite edendamise teemal ning ma võin öelda, et umbes kuuskümmend protsenti inimestest mõistavad, et kaks kolmandikku heitmetest tuleb maanteetranspordist ning avalikus sektoris on vaja tõhusaid, energiatõhusaid mm, seadmeid ja busse on vaja paremaid teenuseid. nii et meil on vaja seada paika tõhusad stiimulid riigihangete jaoks, selleks et äh, lahendada tulevikus paratamatult kerkivaid probleeme. meie eesmärgid on edasipüüdlikud ja me soovisime, et need oleks ühtlasi ka rakendatavad nii riigihangete pakkujatele, nii riikide keskasutuste kui kohalike omavalitsuste hangetel, aga ka avaliku sektori transpordiettevõtjatele. seetõttu on väga oluline Euroopa Liidu toetus, rahaline toetus, eriti uute puhvaste sõidukite soetamisel. direktiivis sea-, sätestatud eesmärgid arvestavad liikmesriikide võimalusi ja võimekust, ent on selge, et mida puhtam on meie tehnoloogia, seda lihtsam on eesmärke saavutada paratamatult ei laiene need sajale protsendile soetatavast sõidukipargist, et paratamatult rakendatakse ka konventsionaalset tehnoloogiat, näiteks hübriidsõidukid. superpuhtad sõidukid tulevad ainult, ainult äh, pistiksõidukid, need saavad olla ainult pistiksõidukid. me peame püüdlema nullheitmete olukorra poole. selleks on vaja taristut, on vaja koolitust ja nii edasi. me soovisime tagada et meil on paindlik lahendus madala heitemääraga sõidukite osas. ning seda soovisime käsitleda ka definitsioonides ning alternatiivkütuste direktiivi definitsioonides samuti ja mul oli hea meel, et komisjon sellega kaasa tuli. see direktiiv puudutab nii äh, kerge kui raske sõidukeid ja mul on hea meel, et see mõjutab, aga mõjutab ka raskeveokeid ja busse ning on hõlmatud direktiivi rakendamisalas, alasse. samas tuleb meeles pidada, et busside tootjad, nende käsutuses on parim tehnoloogia ja siin on võimalik välja tuua ettevõtjaid, kes suudavad tõesti konkureerida üle maailma, näiteks Solaris Lääne-Poola tootja, kust mina pärit olen. Nad toodavad nullheitmetega vesiniku, vesinikkütusel töötavaid busse ja neil on päris palju kliente. ning ma loodan, et see nullheitmete tehnoloogia, biometaan, veeldatud maagaas, et kõik need lahendused võimaldavad meil liikuda nullheitmete heitmete nulltaseme ja parema õhukvaliteedi poole. näiteks biogaasi hakatakse tulevikus kasutama tõhusamalt. ja minu ettepaneku põhjal läbirääkimistel on see ka praegu tekstis sees seoses ringmajandusega. mõistame, et uus tehnoloogia on järjest parem et eh, see ei ole välja, see ei ole probleem, mis tuleb lahendada ainult tehnoloogiliselt, see on probleem, mis tuleb lahendada keskkonna seisukohast, sellepärast et tehnoloogia võib mõjutada keskkonda negatiivselt. ning eh, seetõttu peame kiirendama akude jätkusuutliku tootmise protsessi, et akude eluiga kõigepealt pikeneks ja et neid oleks võimalik taaskasutada materjal, mida kasutatakse, peaks olema, peaks vähem koosnema haruldastest muldmetallidest. see näitab, kui oluline on Euroopa tööstuse areng, et oleks võimalik tööta puhta, toota puhtaid akusid. me peame tagama, et meie tööstus on nii hindade kui tehnoloogia poolest konkurentsivõimeline ning et meil luuakse töökohti, et tehnoloogia jääb Euroopasse ja et avaliku sektori raha kulutatakse targalt selleks, et edendada Euroopa tööstuse arengut. suur tänu kõigile, suur tänu variraportööridele, loomulikult oli meil eriarvamusi, aga ma leian, et meil õnnestus jõuda heale kompromissile. ning tahaksin tänada ka Euroopa Komisjoni. Nende roll on olnud äärmiselt oluline mitmetel selle protsessi etappidel ja täna Rumeenia eesistujat. mul on hea meel, et jõudsime äh, nii kaugele selle eesistumise ajal. suur aitäh, kallis kolleeg ja nüüd annan komisjoni nimel sõna volinik Bultšile, palun, sõna on teil. aitäh, president, austatud parlamendiliikmed, komisjon tervitab võimalust arutada täna härra Gžibi raportit ning tänab nii raportööri kui variraportööre suurepärase töö eest mille need on ära teinud. mitte ainult selle teemaga seoses, vaid kogu protsessi vältel. nagu te ise ütlesite, koostöö ei olnud alati kergete killast, ent oli alati avatud, inimesed olid pühendunud ja tulemuse saavutamine õnnestus. tänu kõigi kolme osapoole panusele jõudsime eduka lõpptulemuseni selle teemaga. puhta mobiilsuse pakett see annab avalikule sektorile olulise rolli Euroopa transpordi süsinikusisalduse vähendamisel. eriti busside puudutavas, kus riigihanked on seitsekümmend protsenti turust. riigihangete kasutamine selleks, et kiirendada puhaste sõidukite kasutuselevõttu, mis direktiivis sisaldub, see viib meid päris kiiresti nullheitmete suunas edasi, heitmete nulltaseme suunas kokkulepitud tekst üheteistkümnenda veebruari kolmepoolsetel läbirääkimistel sisaldab head kompromissi eri seisukohtade ja nõudmiste vahel. see tagab hea edasipüüdlikkuse taseme, samas jättes piisava paindlikkuse rakendamise osas, nii et direktiivi eesmärke on võimalik saavutada ilma avalikele asutustele suurt halduskoormust panemata muudetud direktiivi vastuvõtmisega kehtestatakse puhta sõiduki definitsioon ning määratletakse liikmesriikidele kohustuslikud eesmärgid muuhulgas ka spetsiifilised eesmärgid mis on seotud bussidega mille heitmete nulltase on null heitmete tase on null ma olen veendunud et kolmepoolsete läbirääkimiste kokkulepe seab realistlikud kuid samas edasipüüdlikud eesmärgid liikmesriikidele dokument jätab liikmesriikidele võimaluse reguleerida oma sisemisi protsesse viisil, mis on kulutõhus, mis ei, ei pane liigset halduskoormust üksikutele avaliku sektori asutustele. paljudes linnades, näiteks Amsterdam, Berliin, Pariis, Varssavi, Barcelona, Hamburg, Milano, Ljubljana ja München teiste hulgas, aga neid linnu on veel on juba võetud vabatahtlikult eesmärke, mis lähevad isegi kaugemale sellest, mis kehtestatakse direktiiviga. ning me oleme direktiiviga aitamas teistel linnadel nende eeskuju järgida. ülevaadatud direktiiviga laiendatakse direktiivi rakendusala, hõlmatakse avalikud hanked eh, ning laiendatakse tehingute rida ka kasutusrendile, üürile ja